witam ponownie. kolejny punkt porządku obrad brzmi daamid ja härrad tere tulemast tagasi nüüd on meil ees järgmine päevakorrapunkt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukord endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis. kõrge esindaja nimel saab sõna härra volinik